dialoogis Ungariga põhivabadustele. ilma, kui põhivabadustest ei räägita, ei ole võimalik minu meelest äh, üldse rääkida millestki muust ka. niisiis. nagu ma aru saan, soovitakse peakorda muuta aga sellise muutuse palve edastame me siis äh, parlamendi president Schulzile. aga nüüd, kui lubate, läheksime päevakorra juurde ja hääletuste juurde ja kõigepealt on raport, äh, Korea raport. nimeline hääletus, hääletus on alanud. La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. vastu võetud vastu võetud suure häälteenamusega. järgmisena proua Aukeni raport. ei, ei, ei, meil ei ole mitte mingit aruelu enam ette nähtud, nii et me jätkame. kas teil on kodukorda puudutav küsimus? protseduuriline küsimus, palun. härra Kohn-Pendit, ilma mikrofonita iga täiskogu alguses lepitakse kokku päevakorra muutmises. see on meie päevakord, suu kinni, ütleb härra Cohn-Bendit kellelegi saalis. Stato... hästi, ettepanek on ju selge, aga praegusel hetkel peab president otsuse vastu võtma. nii et me saadame selle taotluse edasi parlamendi presidendile, tema võtab vastu otsuse ja annab täiskogule teada proua volinik Reding soovib ka sõna võtta, palun. president. Äh, proua juhataja teie koda võttis just äh, vastu De Campose raporti ja ma tahaksin komisjoni nimel teha järgmise avalduse kõigepealt äh, komisjon äh, tunnustab nõukogu saavutatud kokkulepet ning äh, ka Correia de Campose raporti vastuvõtmist ning me loodame selle asjaga kiiresti ühele poole jõuda. aga mis nüüd puudutab äh, ühishuviprojektide abikõlbulikkust Euroopa abivahenditest äh, üleeuroopalise energiataristu kontekstis tahaks komisjon äh, nentida, et meie meelest on väga oluline, et äh, toetus nii Euroopast kui ka liikmesriikidest laieneks ka sellistele ühisprojektidele, mis mitmekesistavad energiaallikaid, tarne kanaleid ähm, ja koostööd vastaspooltega. komisjon toetab arenguid selles suunas, arvestades äh, seireanalüüsi põhjal kogutule äh, ja vastavalt äh, suunistele, mis on moodustatud üleeuroopalise energiataristu jaoks. suur tänu! Grazie commissario, relatsioone Oken, la relatri-. suur tänu, nüüd läheme Aukeni raporti juurde, raportoril on sõna, palun. suur tänu, proua president mitte väga tihti ei anna ombudsman meile ülesannet koostada eriaruanne ja sellepärast on kahju, et meil ei ole siin võimalik pidada arutelu selle küsimuse üle. me räägime praegusel hetkel kodanike austamisest, kodanike kaasamisest. me peaksime selgeks tegema, et väga tähtis on kodanike ärakuulamine tahan praegusel hetkel öelda lihtsalt, et meil on äh, koostatud korralik äh, raport äh, petitsioonikomisjonis. me räägime siin põhimõtete austamisest ja Austria on öelnud, et Viini lennujaama edasiarendamise puhul tehakse veel tagantjärele analüüs. minu arvates on äh, tegemist aga nii-öelda surmale järgneva analüüsiga, sest nagunii on juba aeg otsas, kuid kodanikud peaksid siiski saama õiguse äh, olla kaasatud ja saama ka õiguse kaevata. Selda toob, selle toob see raport ka siin välja ja praegusel hetkel räägime me nüüd ka direktiivi ülevaatamisest äh, tegemist on raamprogrammiga, mis puudutab äh, keskkonnaprogramme. tähtis on äh, kriteeriumitest kinnipidamine ja kodanikud tuleb kaasata kõikidel tasemetel, kus on see võimalik ja meie siin Euroopa Parlamendis peaksime ka selle eest võitlema. me peaksime alati võitlema kodanike kaasamise eest. suur tänu kõigile kaastöötajatele, meil oli võimalik seda raportit heas õhkkonnas äh, koostada, austerlased tegid ka koostööd, mitte keegi polnud austerlaste peale pahane, nii et äh, suur tänu, proua president! hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmiseks härra Arseenise raport. muudatusettepanek plokk üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks ähm, muudetud kujul poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks resolutsiooni ettepanek lõplikul kujul, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud credo sia approvata. mulle tundub, et vastu võetud. jah, vastu võetud. siis äh, Dick Eichhouti raport. kes on poolt, vastu, erapooletu? vastu võetud plokk üks edasi muudetud kujul ettepanek poolt vastu, erapooletu vastu võetud ja õigusloomeline resolutsiooni ettepanek, hääletus on nimeliselt ja nii hääletus on alanud. Mr Brock has a problem with his machine. Approvato. vastu võetud meil on tehnilisi probleeme. härra Brock. mul on väga kahju, aga ma ei ole veel oma hääletuskaarti saanud, kuid hääletaksin kõikide eelnevate ja ka järgnevate raportite poolt. hästi, kirja pandud. nüüd tulnud Hohenstein plokk üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nüüd komisjoni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nimeline hääletus äh, õigusloomelise resolutsiooni ettepaneku üle hääletus on alanud. Kiusa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi Krehi raport plokk üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nimeline hääletus õigusloomelise resolutsiooni ettepaneku üle, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmiseks äh, proua Tirolja raport sada üheksas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd komisjoni ettepanek muudetud kujul, hääletus kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nimeline hääletus õigusloomelise resolutsiooni ettepaneku üle, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmiseks äh, me katkestame hääletuse äh, selleks, et äh, kuulata ära pidulik istung ja siis hääletame edasi okay..